üks teade. eile teatas president, et artikli sada kolmkümmend lõike kolm ja artikli sada üheksakümmend üks lõike üks tõlgendusi on kaks vastavalt põhiseaduskomisjonile. nüüd vastavalt kodukorra artiklile kakssada kakskümmend kuus kui ühtegi vastulauset selle seisukohale ei ole,